kallid kolleegid, tervitan teid tänasel koosolekuistungil. me peaksime hea hooga peale hakkama, sellepärast et meie päevakava on tõepoolest väga tihe ja kui te ei kavatse siin täna ööni välja istuda, siis tuleks alustada. võtame päevakorrapunkt ette, kas te olete nõus päevakorra projekti, kas keegi soovib seda vaidlustada? kui ei, siis on päevakord vastu võetud. Läheme päevakorrapunkti number kaks juurde, juhataja teadaanded. Neil on täna ette nähtud tõlge järgmistesse keeltesse. ja ka eesti keelde. Äh, see kantakse veebi teel üle, meie koosolek täna kahekümne teisel jaanuaril kaks tuhat kaheksateist toimus koordinaatorite koosolek. see koosoleku otsused edastati teile e-kirjaga ja kahekümne kuuendaks jaanuariks ei esitatud ainsatki protesti, seega on need vastu võetud. täna on meil väga palju asendusliikmeid hääletamisest osa võtmaks siis palun hääletage intensiivselt ja ka raportööre tahaksin paluda, et kui vähegi võimalik, loobuda oma põhjalikest avaldustest hääletuse eel või järel, sellepärast et väga paljud peavad meist tõttama ka järgmistele kohtumistele ja meil on siiski vaja hääletus täna läbi viia ja sellega lõpule jõuda seega jõuame päevakorrapunktini kolm, programmi Loov Euroopa kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend loomine. see on kokkulepe, mis on suudetud saavutada institutsioonivaheliste läbirääkimiste teel. see puudutab ka Euroopa Noorsoorkestrit, meie raportööriks oli Silvia Costa. ta tegi väga head tööd Äh, kas te, Silvia, tahad sõna enne hääletuse algust? teen lühidalt. me tegime head tööd, tulemus on selle vääriline, tänan kõiki kolleege, tänan ka äh, sind selle suurepärase töö eest ja liigume kohe hääletuse juurde kokkuleppe osas toimub äh, hääletus, hääletus on elektrooniline ja avan hääletuse. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kaks vastu on seega see vastu võetud dokument ja me saame selle esitada täiskogule. nüüd me jõuame päevakorra punkti juurde, see saab olema üks väga pikk ja vaevarikas hääletamine. neljanda päevakorrapunkti kohaselt arutame me ja hääletame me Euroopa Solidaarsuskorpuse raportit. meie raportööriks oli Helga Trüüpel. Helga, kas sa tahaksid midagi lühidalt öelda? aga palun um,. I will be very brief ja tere hommikust, kolleegid, teen väga lühidalt. me sellel teemal tegime väga head koostööd, sellepärast et me oleme kõik kindlad, et see on väga hea idee, et pakkuda Euroopa noortele inimestele rohkem vabatahtlikke võimalusi ja et see on suureks eeliseks sellel põhjal töötada, et tõesti andma, anda rohkem võimalusi äh, kogukonnapõhiseks tegevuseks, see on väga sotsiaalse lähenemisega ähm, äh, programm, nagu ka Erasmus pluss, äh, mis on äh, Euroopa vaatevinklist väga hea ka meile ja komisjonile ja see, et me muudame nime Euroopa solidaarsus ja vabatahtlikus tegevuseks, see mõnes riigis ei ähm, omanud väga positiivset kaja ja Erasmus plussist ähm, äh, ei võeta mingisugust raha ära, kui soovitakse äh, tehakse mingisugust programmi mingisuguse muu rahaga või siis MFF-i äh, rahaga, siis on see ka võimalik. ja mis puudutab meie kompetentse, siis ma ütleksin, et raportöör pigem jälgib äh, Äh, poliitikat, mis väidab, et me ei äh, võitle noorte töötusega, me oleme täiesti valmis äh, seda tegema, aga siiski peamiselt on meie programm mõeldud vabatahtlikuks tegevuseks ja me ei tahaks, et sellest programmist jääks vale ettekujutus ning äh, komisjoni ettepanek eelarve osas kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kahe, kakskümmend üks äh, tähendab äh, seda, et me ei ole äh, tööde vastu mittetulundusühingutes, aga me tahaksime, et vabatahtlikule tööle oleks meie tegevus fokusseeritud. ja äh, küllap seda hääletatakse ka täiskogus, mõned kolleegid on pannud küsimuse alla ka mandaadi äh, küsimuse, aga me kavatseme oma kolleege toetada ja kaitsta. suur aitäh, Helga, ka tehtud töö eest muudatusettepanekuid oli ju väga palju, oli vaja leida arvukaid kompromisse ja tänan selle eest ka variraportööre. tahaksin teid meenutada, et vastavalt kodukorra äh, artiklile viiskümmend neli äh, saame me kultuuri ja emplikomisjoni vahel saavutud kokkuleppe põhjal äh, vastu automaatselt vastu võtta ka EMPL-i tehtud muudatusettepanekud me saame seega minna otse hääletuse juurde. alustame selles paksus hääletusnimekirjas muudatusettepanekuga sada kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud. kompromiss kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii liigume kompromissi kaksteist juurde poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kaks, neli. nüüd lehitsegem edasi, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmteist. oi, palun vabandust, jäi vahele äh, kolm, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kaks, kuus poolt, ah oh, palun vabandust, ma olen segaduses kergelt, seega kompromiss kolmteist. no küll see asi paraneb. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm kuus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm seitse üks. no lehitsegem kolm, seitse, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus võet-, lükati tagasi, seega kolmsada nelikümmend poolt. toimub arutelu presiidiumi lauas, mille üle on juba hääletatud. me hääletame kolmsada seitsekümmend viit kahes osas. kolm, seitse, kaks ja kolm, seitse, kolm on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, seitse, neli langeb ära, läheme suulise muudatusettepaneku üks juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek Agri kaks kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm kaheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empel kolmkümmend viis poolt kolmkümmend viis esimene osa Empli poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Regi kolm üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kaheksa neli, kolm kaheksa viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm kaheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no kontrollige elektrooniliselt. hääletud on ava-, hääletus on alanud kolm kaheksa seitsme osas. hääletus on lõppenud. kaksteist viieteistkümnele seega tagasi lükatud kolm, neli, kaheksa poolt, vastu, minu meelest tagasi lükatud. kuulge, tõstke kätt, palun, ütleb proua juhataja. nelikümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. neliteist viie, kolmeteistkümne vastu, vastu võetud. kolm, kaheksa, kaheksa ja kolm kaheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm üheksa null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empel kolm seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. juhataja mõtleb, mille üle me hääletame. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume kolm üheksa kaheksa juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend kolm ei, see on muudatusettepanek, parandab ennast proua juhataja poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, üks, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli, nelisada kaksteist, nelisada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, üks, kolm poolt, vastu, erapooletud, tahaks küll kontrollida. neli, üks, kolm, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. üksteist kuueteistkümne vastu tagasi lükatud. neli, üks, neli poolt, vastu, erapooletud. ka see polnud päris selge peame kahjuks kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksa seitsmeteistkümnele seega tagasi lükatud. neli, üks, viis tei-, neli, üks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, üks, seitseteist ja regi nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kaks kolm poolt, vastu, erapooletud. ma ei tea, tundub nagu oleks vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on alanud. Agri kaks kolm. hääletus on lõppenud. viisteist üheksateistkümnele seega vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii ja muudatusettepanek neli, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. oh jah, kontrollime, hääletus on alanud. lõppenud. viisteist kaheteistkümnele, seega vastu võetud Empl nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl neli üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl neli kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek siin me ei hääleta, aga nagu neli, kaks, üheksa, seega regi neli, neli poolt, vastu. seda on vaja küll kontrollida, regi nelikümmend neli, elektrooniline hääletus on alanud, lõppenud, kolmteist üheteistkümnele, seega vastu võetud. neli, kolm, üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neli, kolm, kolm poolt, vastu. neli, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kolm, neli, neli, kolm, viis, see neid me ei hääleta, nüüd on neli, kolm, kuus Äh, ja neli, kolm, üheksa, kui on identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kolm, seitse, neli, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, neli, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Envi kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Agri kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, neli, kuus ja regi nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, neli, viis ja Empel nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. NV kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, viis, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd neli, kuus, kolm neli, kuus, kolm, Envi kakskümmend kolm ja Regi nelikümmend kaheksa, kõik identsed, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. Empel nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kuus, kuus ja neli, kuus, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud oi, palun vabandust, tagasi lükatud, ütleb proua juhataja, seega tagasi lükatud, ütleb proua juhataja veel kord. ja nüüd muudatusettepanek neli, kuus, üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, seitse, null, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, üheksa kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli kaheksa kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli kaheksa neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli kaheksa viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli kaheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli kaheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empel neli seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli üheksa null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Envi kaks viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi viis kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empel neli kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm võeti maha, seega neli üheksa viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Agri kaks seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli üheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli üheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi viis kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viissada ja Envi kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada üks, viissada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kolm võeti maha, seega budget kümme. oi, palun vabandust, viissada neli kõigepealt, viissada neli kõigepealt koos viiesaja viie ja viiesaja kuue Empli neljakümne üheksa patsetiga, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis null seitse, viissada kaheksa, viis null üheksa ja patset kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kümme, üks, viissada kümme, üksteist, kaksteist, patset kolmteist, vastu võetud viissada kolmteist, viissada neliteist, viissada viisteist, budget neliteist ja Empel viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel viis üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seega viissada kakskümmend on järgmine poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empel viis kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kaks üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Agri kolm null poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. tahate kontrollida, aga palun. võib-olla ma vaatasin valesti, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. seitseteist ühe, üheksa vastu, seega vabandan, võet-, vastu võetud. Budget kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Envi kakskümmend seitse. mis, küsib proua juhataja. no Envi kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi viis kuus, poolt, vastu, erapooletud. no seda küll oleks vaja kontrollida regi viis kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. kuulge, tõstke oma kätt, palun, korralikult, et ma näeks. Agri kolm üks. Agri kolm üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi seitsekümmend viis, viiskümmend seitse, palun vabandust. nii, ja nüüd viis, kaks, kuus. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega kompromiss kakskümmend neli kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame regi kuuekümne ühega, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame muudatusettepanekuga viissada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud viissada nelikümmend kaheksa on tagasi lükatud. kõik on juba segi, ütleb kõneleja. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame putk seitsmeteistkümnega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viissada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse on tagasi võetud putk kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ENMi kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, ütleb kõneleja. aga kont-, võime kontrollida. viissada kuuskümmend üheksa, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. neliteist vastuhäält, kolmteist poolthäält tagasi lükatud. Budget üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja jätkame NV kolmekümne kolmega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada neli, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viissada üheksakümmend üks ja viissada üheksakümmend kaks on identne poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame kompromissiga kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuussada kakskümmend kaheksa. see on paar lehekülge kaugemal nüüd. kuussada kakskümmend kaheksa. kas kõik leidsid selle? kuussada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi äh, kuussada kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kas kontrollime? kontrollime kuussada kakskümmend kuus. kuussada kakskümmend kuus, hääletame veel kord poolt. vastu. erapooletud. kontrollime, sest oli väga napp tulemus, hääletus alanud. Geschlossen. Äh, hääletamine lõppenud neliteist vastuhäält, kaksteist poolthäält tagasi lükatud. kuussada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud budget kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame budget kahekümne kaheksaga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Agri kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Envi nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi seitsekümmend kaheksa poolt, aa, see on kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime teist osa. regi seitsekümmend kaheksa teine osa, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. kuusteist poolthäält, kümme vastuhäält, vastu võetud. kuussada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa on tagasi võetud, kuussada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kolmkümmend üheksa, kuussada nelikümmend, kuussada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada nelikümmend kaks ja kuussada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada nelikümmend neli ja kuussada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada nelikümmend kuus on tagasi võetud, Envi nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada nelikümmend seitse on tagasi võetud, Envi nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi kaheksakümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada viiskümmend üks ja kuussada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Embl viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. NV nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada äh, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E, Regi kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuussada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, äh, ütleb kõneleja, vastu võetud. regi kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. seitseteist vastuhäält, üheksa poolthäält tagasi lükatud. kuussada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuussada kuuskümmend neli, hääletame veel kord, kes on poolt? kuussada kuuskümmend neli. näeb juba hoopis teisiti välja. vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, seda ei ole vaja hääletada, regi kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kuuskümmend üheksa ja kuussada seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. Regi kaheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada seitsekümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Envi nelikümmend kuus ja Agri kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi kaheksakümmend viis, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuussada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuussada seitsekümmend kuus, kuussada seitsekümmend kuus, kuussada seitsekümmend seitse, Envi nelikümmend seitse ja Agri äh, kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja võime seda kontrollida, kui soovite, nii et kuussada seitsekümmend kuus kuni Agri seitsekümmend, kolmkümmend seitse hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. kuusteist poolthäält, üheksa vastuhäält vastu võetud. Envi nelikümmend kaheksa ja Agri kolmkümmend kaheksa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kuussada kaheksakümmend kaks, Envi nelikümmend üheksa, Agri kolmkümmend üheksa, need on identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi viiskümmend ja kuussada kaheksakümmend kolm, NV viiskümmend ja kuussada kaheksakümmend kolm. kes on poolt? kes on vastu? jaa, Agri ähm, äh, nelikümmend kaheksa oli vastu võetud ja nüüd me oleme kuuesaja kaheksakümne kahe juures. sest äh, kuussada kaheksakümmend üks, see jääb üldse ära. kuussada kaheksakümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. Envi viiskümmend ja kuussada kaheksakümmend kolm, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuussada kaheksakümmend neli, kuussada kaheksakümmend viis, kuussada kaheksakümmend kuus, budget kolmkümmend, NV viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame kuuesaja kaheksakümne kaheksaga ja kuussada kaheksakümmend üheksa, kuussada üheksakümmend, Batšid kolmkümmend üks, Envi viiskümmend kaks. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja jätkame kuuesaja üheksakümne kolmega ja kuussada üheksakümmend neli, kuussada üheksakümmend viis, Batšid kolmkümmend kaks, Envi viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri nelikümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, ütleb kõneleja, Agri nelikümmend, see jääb üldse ära ja järgmine hääletus on kuussada üheksakümmend seitse, kuussada üheksakümmend kaheksa, kuussada üheksakümmend üheksa, budget kolmkümmend kolm, Envi viiskümmend neli. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget kolmkümmend neli, NV viiskümmend viis, seitsesada üks, seitsesada kaks, seitsesada kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame seitsmesaja viiega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa ja Empl üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse, vabandust, ütleb kõneleja, kompromiss A. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja sada kolmkümmend kuus, vas-, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. komprom-, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas see oli vastu võetud, küsib kõneleja. kontrollime sada kolmkümmend seitse. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vabandust, selgelt vastu võetud kakskümmend neli poolthäält, kaks vastuhäält. Empl kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E, e, sada seitsekümmend, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empl kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Agri seitse poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime. hääletamine alanud, Agri seitse. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud viisteist vastuhäält, kaksteist poolthäält. ja jätkame Empl kümnega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri üheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. Agri üheksa. hääletamine lõppenud. kolmteist poolthäält, kolmteist vastuhäält tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja jätkame muudatusettepanekuga kakssada kakskümmend üks, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks ja kakssada kakskümmend kaks olid tagasi lükatud ja sellepärast jätkame kahesaja kahekümne kolmega. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. Reigi kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kompromiss kaheksa, noh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu. Empl kakskümmend on identne sellega, Empl üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Envi kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, bis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi seitse, NV7 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame muudatusettepanekuga kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empl kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Empl kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis on ainult keeleline muudatus, regi kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmist pole vaja hääletada, regi kakskümmend neli. järgmisel leheküljel regi kakskümmend neli ja agri viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kõneleja vabandab, ütleb, et järgmine on regi kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ligi kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Agri seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget kaks poolt, vastu, erapooletud ja seda tahaksin kontrollida, ütleb kõneleja. Budget kaks. hääletamine lõppenud Mm, viisteist poolthäält, kaksteist vastuhäält vastu võetud. Budget kolm poolt, vastu, erapooletud. tõenäoliselt oli sama häälte enamus, aga kontrollime. Budget kolm. hääletamine lõppenud. viisteist poolthäält, kaksteist vastuhäält, sama häälte enamus. Budget neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame regi kolmekümnega. regi kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Agri kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Agri üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli, kohe saame läbi, sada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletus alanud hääletamine lõppenud. kaheksateist poolthäält, kolm vastuhäält, viis erapooletut, suure häälteenamusega vastu võetud ja palju õnne raportöörile ja suurepärase töö eest. ja nüüd me peame veel hääletama mandaadi andmist selleks, et alustada läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga vastavalt artiklile kakssada kuuskümmend üheksa C meie päeva, kodukorras, ka see on elektrooniline hääletus ja see hääletus on nüüd alanud. tegemist on lausa nimelise hääletusega. ja hääletamine on lõppenud kaheksateist poolthäält, viis vastuhäält, üks erapooletu, mandaat on antud ja ka selle puhul palju õnne ja eks me siis näe, mis juhtub. ja, tõesti suur aitäh toetuse ja keskendunud töö eest. meil on siin veel paar hääletust. kuulge, kolleegid, me ei ole hääletamisega veel läbi saanud ja võtame päevakorrapunkti viis majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive ja sotsiaalaspektid. raportöör oli Julie Ward. Julie, kas sa tahaks midagi omalt poolt öelda? To say thank you jah, lühidalt tahan lihtsalt öelda kolleegidele aitäh töö eest nende teemadega ja oli äh, meeldiv vaadata tegelikke numbreid ning äh, vaadata, millised trendid kehtivad ja et on siiski inimesi, kes veel jäävad protsessidest välja, me peame olema võimalikult kaasavad Eh, ka nende inimeste suhtes, kes, eh, kelle jaoks ei ole koolitus kättesaadav, et eh, hiljem tööd saada ja me peame ähm, olema selles suhtes tähelepanelikud, nii et see on väga kaasav raport. algab hääletus, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist ja neliteist poolt, vastu, erapooletud seda on vaja kontrollida, kolmteist ja neliteist elektrooniline hääletus on alanud. lõppenud. kuusteist üheksateistkümnele tagasi lükatud, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 taotluse teha suuline muudatusettepanek, ta ei teavitas teid eile selle kohta ka e-posti teel ja palun, proua Šoidrova, selgita oma muudatusettepanekut äh, ja selle tagamaid. suur aitäh, mina panin hääletusele asendus äh, Ehm, küsimuse nii migrantide kui ka varjupaiga taotlejate osas, nii et ma palun teid selle muudatuse osas hääletada. suur aitäh! kuna suuline muudatusettepanek ei lähe nii kaugele kui muudatusettepanek nelikümmend üks, mille üle me peaksime hääletama äh, siis ma laseksin kõigepealt hääletada teid muudatusettepaneku nelikümmend üks osas, kui see läbi ei lähe, siis liiguksime edasi proua Šoidrova suulise muudatusettepaneku juurde. sellest lähtuvalt, kas kellelgi on äh, äh, vastuväiteid ähm, proua Šoidrova suulise muudatusettepaneku osas, näib, et pole, seega hääletame muudatusettepanekut nelikümmend üks poolt, poolt vastu. selge, muudatusettepanek nelikümmend üks, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kõigepealt me hääletame muudatusettepanekut nelikümmend üks. kui see jääb vastu võtmata või tagasi lükatakse, siis me lähme proua Šoidrova suulise muudatusettepaneku juurde. seega muudatusettepanek nelikümmend üks, selle osas elektrooniline hääletus on lõppenud. viisteist poolt, kaheksa vastu, seega on proua äh, Šoidrova suuline muudatusettepanek, ettepanek, mis langeb ära, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt ja nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viis üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek äh, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, selle ma küll tahaks kon-, üle kontrollida, kuuskümmend neli, elektrooniline hääletus on alanud. lõppenud, kolmteist kümne vastu vastu võetud kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jõuame lõpphääletuse juurde, see on elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksateist nelja vastu ja kahe erapooletuga on see vastu võetud. ja nüüd jõuame päevakorrapunkti number kuus juurde. see on arvamuse projekt Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus. raportöör oli siin Kurtsio Maltese. Kurtsio, kas sa tahaksid midagi öelda? kas sa tahaks midagi lisada omalt poolt? tahaksin tänada kolleege, et te tegite väga head tööd. see on väga oluline teema ja seega ma tänan tõesti kõiki. suur aitäh, ütleb proua juhataja, hakkame hääletama. kompromiss üks, vast-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. seda on küll kontrollida vaja. muudatusettepanek kakskümmend kaks, elektrooniline hääletus on alanud. lõppenud kolmteist Äh, vastu, seega tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. üldiselt pole nüüd väga selgelt näha, seega kahju aga peame elektrooniliselt üle kontrollima muudatusettepanekut nelikümmend esimene osa, hääletus on alanud. lõppenud. siit kakskümmend kolm on poolt, kuulge, andke andeks, siit ülevalt tõesti ei ole näha, ütleb proua juhataja. teine osa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga üldiselt kontrollime. viiskümmend elektrooniline hääletus on alanud, lõppenud kuusteist vastu, kaheksa poolt, seega tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, kaheksa, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 kakskümmend poolt, kaks vastu, seega vastu võetud. kuulge, kui te kätt ei tõsta, siis ma tõesti ei näe. muud kom-, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääled lõpphääletus, elektrooniline lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kaks erapooletut, nii üksmeelselt ei ole juba tükk aega mingitegi dokumenti vastu võetud, tänan raportööri, nii. nüüd on mul küll keel lausa sõlmes aga ma tahan tõesti teid eh, kontsentreeritud, keskendunud töö eest ja tänaseks on hääletusmaraton läbi ja me jõuame normaalse töörütmi juurde tagasi, me alustame päevakorrapunktiga seitse. Eh, see puudutab algatusraportit teemal hariduse ajakohastamine Euroopa Liidus see on meie jaoks erakordse tähtsusega, spetsiaal-, erilise tähtsusega dokument. pärast seda, kui me otsustasime sellise algatusraporti koostada, siis pidevalt kasvas selle äh, raporti maht, tulid pidevalt uued komisjoni teatised äh, ja me katsetasime kõiki neid komisjoni seisukohti kaasata ka antud dokumenti. Kristina Ljubatska tegi ära väga suure töö, see on tõesti töö teemal, mis on meie komisjoni jaoks erilise tähen-, tähendusega. kuulge, palun, kellel on tõesti soov ruumist lahkuda, tehke seda kähku ja vaikselt, ütleb proua juhataja haridus ei saa olla mitte väheste privileeg, haridus on inimõigus ja seetõttu on haridus strateegilise tähtsusega meie ühiskondade jaoks. ma, õnneks on ka komisjoni, äh, Euroopa Komisjoni sellest lõpuks aru saanud, et ka Euroopa Liidu tasandil tuleb haridusküsimustega senisest enam äh, tegeleda, vaatamata sisehariduse siseriiklikule pädevusele ja see on tõesti väga oluline strateegiline teema ja on tähtis, et meie kui parlament võtaksime siin äh, ka äh, oma seisukoha. nüüd ma paluksin, et Kristina Lüvatska tutvustaks oma äh, raportit lähemalt, palun. aitäh. eelkõige tahaksin tänada kolleege südamest senise koostöö eest, tänan variraportööre, tänan äh, poliitilisi nõunikke, sekretäriaati, vabaühendusi ja sooviks südamest tänada ka minu assistenti ja tema tööd on raske üle hinnata ja nõustun teie sõnadega, proua juhataja, rahulolu ja rõõmuga saan öelda, et seni ei ole komisjon haridusele väga palju tähelepanu pööranud. nii et tõesti, äh, nüüd on, aga nüüd on haridus tõesti muutunud oluliseks teemaks ja tahaksin Euroopa Parlamenti kutsuda üles äh, ühinema komisjoniga, olema esirinnas äh, selle küsimuse käsitlemisel ja et et hariduspunkte ei käsitletaks päevakorra lõpuosas. ja nüüd äh, üks asi, mis minu jaoks oli suurimaks väljakutseks, ähm, käsitleda seda teemat ainult seitsme tuhande tähi-, märgiga. see tee-, tundus mulle alguses olevat teostamatu ja sellepärast valmistasin ette sada muudatusettepanekut, et seda raportit täiendada ja komisjoni äh, teavet läbi töötada ja palun kolleege, et nad tutvuksid nendega ja allkirjastaksid need. ja nüüd raportist endast. ma lähtusin kolmest aksioloogilisest eeldusest, et seni me oleme kooli pidanud kohaks, kus me omandame teadmisi aga tänapäeval on väga palju erinevaid äh, teadmiste omandamise allikaid, et me peaksime rääkima haridusruumist. meie jaoks on aga oluline see, et äh, haridusruumiks jääks äh, kool, et see oleks kõige atraktiivsem koht ja usaldusväärsem koht infoallikana. ja teine lähtekoht haridussüsteemi eesmärgiks on kujundada välja inimest, mitte töötajat, seda tahaksin väga esile tuua, et inimene on kodanik, tal on oma vajadused, ta on ka kultuurikandja. ja kolmas lähtekoht on, et riigid oskavad hinnata äh, julgeolekut, äh, sõlmitakse sõjalisi lepinguid investeeritakse relvastusse, mina aga teen ettepaneku, et me hindaksime ka haridust arengufaktorina, aga ka julgeolekufaktorina. ja et me, ma sooviks, et me sõlmiks sellise tsiviillepingu äh, raportis näitame, kui oluline on haridus majanduskasvu loomiseks ja ühiskonna ülesehitamiseks. aga ühiskonnas ja hariduses toimub väga palju muutusi, sellega seonduvad äh, erinevad väljakutsed ja edasi õpetajad. ilma õpetajateta ei ole haridust ja viimases osas on, on mul soovitused komisjonile ja liikmesriikidele, aga ka neile, kes äh, tegelevad haridusvaldkonnaga. lühidalt räägiks äh, erinevatest haridusetappidest, koolieelne haridus, äh, algkooliharidus, siin langetatakse otsuseid lapse edasise arengu kohta ja äh, haridus peab olema terviklik, kõigil peab olema sellele juurdepääs, seal peavad töötama, sellel tasemel peavad töötama kõige ähm, paremad õpetajad. ja siis edasi kooliharidus. õigusega peame koole loomingulise mõtlemise keskusteks need ajad, kus me oleme keskendunud ähm, ähm, lihtsalt päheõppimisele ja selle info edastamisele, need peavad jääma minevikku, nüüd me peame tegelema ähm, dialoogiga ja mõistmise ja aruteluga. Äh, raportis on väga palju keskendutud moodsa tehnoloogia kasutamisele, selleks, et äh, haridusprotsessi muuta individuaalsemaks ja maksimaalselt äh, kasutada ära äh, noorte inimeste individuaalset potentsiaali, aga me ütleme, et tuleb muuta ka õppeprogramme meil on vaja rohkem tegeleda ka õpetajatega, selle juurde tulen kohe tagasi, aga me toetame ka seda, et oluline on, et oleks sünergia noorte inimeste vahel, nende võimekuse vahel kasutada sotsiaalseid meediaid, õpetajate ja õpetajate kogemuste vahel, kõrgharidus, see on otsustava tähtsusega konkurentsivõime ja majandusliku edukuse jaoks ja raportis äh, me omistame väga olulist äh, tähtsust ähm, teadmistele, haridusele, teadusuuringutele, tahaksime äh, siduda didaktilisi protsesse hariduses teadusuuringutega, meil on vaja rohkem paindlikkust, oluline on ka äh, mitteametliku hariduse äh, seisund aga probleeme on väga palju, kui ei ähm, tunnustata välismaal omandatud ähm, haridust ja mm, need didaktilised äh, äh, meetodid ei, ei ole tingimata halvemad kui teadusuuringud, äh, vaid vaja on, et need üksteist täiendaksid. ja lõpetuseks õpetajad. me teame väga hästi, et miski ei muutu, kui meil ei ole uut õpetajate koolituse süsteemi. akadeemilised teadmised on eelduseks selleks, et inimesest saaks õpetaja. aga oluline on ka see, et äh, peavad olema ka õpetajaks olemise oskused ja võimekus ja äh, me soovime, et äh, koolituses lõimitaks ka sellised praktilised plokid, et noor inimene saaks vastuse küsimusele, et kas ta üldse suudab olla õpetaja ja vaja on ka õpetaja staatust parandada. ja vaja on ka Äh, abi osutada õpetajatele nende äh, erialases arengus. raportis on juttu ka sellest, et meil on vaja positiivset äh, selektsiooni. ma tänan teid senise töö eest ja innustan teid tegema täiendavaid muudatusettepanekuid. ja meil on siin jagatud pädevusega tegemist äh, E, tööhõivekomisjoniga. meil on laekunud ka naiste õiguste komisjoni arvamus, sellega tegeleb proua Šoidrova. E, tegemist on kindlasti ähm, väga he, he, õige inimesega sellega tegelema ja ma olen kindel, et tegemist saab olema hea dokumendiga aitäh, see on väga mahukas raport ja olin ka ajaga veidi lahkem. aga nüüd alustame aruteluga, esmalt annaks sõna variraportööridele. maksimaalselt kaheks minutiks ja kõigepealt proua Puškar, palun. köszönöm szépen a szót, és nagyon köszönöm. suur tänu, proua Spatška selle väga hästi koostatud raporti eest ja põhjaliku dokumenti eest. see on suurepärane dokument ja sellele väga palju lisada ei saa. me oleme nõus selle struktuuriga, suurepärane struktuur, eh, mis tegeleb iga haridustasemega, see teeb mind väga rõõmsaks, et eh, on räägitud ka alusharidusest on äh, väga oluline nimetada, et äh, see on professionaalne dokument ja et see on koostatud pärast äh, paljusid kokkusaamisi ähm, huvigruppidega ettevalmistusprotsessi käigus. ja sooviksin ka rõhutada, et ei ole üht universaalset lahendust, üht võluvitsa kuid oluline on jagada ja ka juurutada parimaid praktikaid, samuti investeerimine haridusse on suure tähtsusega. Need riigid, kus moderniseeritakse haridust, investeeritakse sellesse, ka liiguvad edasi noorte ja majanduse valdkonnas, intellektuaalsus ühiskonnas kasvab ja see ka toob kaasa erinevaid oskusi ja suutlikkusi ning äh, selle tulemuseks on teadlikum ja kiiremini arenev ühiskond. lisaks koolide rollile olen ma nõus äh, sellega, et äh, töövanematega äh, on väga olulisena ning kohalik ja eh, regionaalne, kohalikud ja regionaalsed kogukonnad peavad selles koostöös olema samuti kaasatud. Eh, muudatusettepanekuid on palju, üks eh, sadakond ja mm, me ka toetame paljusid nendest, aga ma arvan, et siin tuleb veel lisada mõningaid seisukohti, näiteks õpetajate koolituse, perede toetamise, emakeelekoolituse ja ka andekate õpilaste toetamise osas. tänan! aitäh! ja mm, härra Sanagiotta, palun. You have the floor. Grazie, grazie Presidente, faccio i complimenti alla relatrice perché suur tänu, esimees, ma sooviksin õnnitleda raportööri selle väga olulise raportiga seoses. selge on muidugi see, et nii lühikese ajaga ei ole võimalik kõiki takistusi ületada, aga tähtis on see, et Euroopa hakkab haridusteemadel mõtlema just äh, varajane lapsepõlv ja alusharidus on äärmiselt olulised, sealt tuleb alustada ja siis on muudatusettepanek viiskümmend seitse, mis minu arvates on väga oluline, sest siin räägitakse äh, lapsevanemate võtmerollist perekonnas ja loomulikult äh, me peame teema muudatusi nende punktide osas, mis on meile südamelähedases kui me alustame perekonnast, siis äh, õnnestub meil luua paremaid tulemusi ja olukorda tervikuna parandada. seepärast on äh, äärmiselt oluline, et me seda teeksime. ning äh, hariduslikud valikud ei peaks sõltuma perekonna majandusolukorrast. haridus on põhiõigus, nagu näiteks õigus tervisele, ohutusele, ja need on need kolm mm, sammast, millele me soovime selle Euroopa üles ehitada, see mulle meeldib ja seda me püüame ka eh, teha. seega eh, muudatusettepanekud, mis lähtuvad lapse õigustest, eh, noore inimese õigustest ja see on suunatud sellele, et saada võimalikult hea haridus Eh, ning eh, minu nägemuses on väga oluline see lõik, kus räägitakse kodaniku kujundamisest. ehk eh, sellise koolitusprogrammi valimine, mis on töö seisukohast oluline, kuid ainult sellele me mõelda ei saa, sest see peab olema tähtis ka inimesele ja sellepärast on siin tehtud väga hea valik. veel kord äh, õnnitleme raportööri ja me toetame selle raporti struktuuri. ja Theresa Kimenes, palun. Bueno, ante todo, yo le quiero dar las gracias a Cristina Libaska, porque... kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri, sest äh, meil tõesti oli väga hea koostöö äh, väga avatud lähenemine eh, ja meie ettepanekud võeti vastu, temaga töötamine oli väga lihtne. meil oli palju ühiseid mõtteid ja me oleme seisukohal, et haridus on eh, väga oluline. loomulikult on tegemist liikmesriigi pädevusega, aga see peab olema valdkond, mida Euroopa Liit võtab väga tõsiselt. kvaliteetne haridus on tugeva ja ühendatud Euroopa vaatevinklist äh, oluline, samuti ka Euroopa projektile oluline, samuti demokraatlike süsteemide ülesehitamiseks oluline ja sotsiaalse äh, kaasatuse seisukohast samuti. Euroopa Liit Äh, peab uuenduste läbiviimiseks keskenduma õpetajatele ja ka koolitusele ja oskustele ning pädevustele. me peame lihtsalt ähm, talente, äh, meie andekaid õpilasi toetama, see on väga oluline. on ka oluline, et äh, selleks, et oleks kvalitaatne ja uuendatud haridussüsteeme, peame me ka individuaalseid erinevusi arvestama. Euroopal on tõesti väga vaja oma andekaid noori ja me peame oma õpilaste halle olluse eest head seisma. samuti on minu arvates oluline see, et äh, koolid õpetaksid äh, iseseisvat mõtlemist. me elame perioodil, kus on palju äh, võltsuudiseid äh, ja on oluline, et õpilased oskaksid reageerida võltsuudistele. Äh, kui neil on olemas instrumendid, et seda teha, oleks see väga hea. see olukord on selline olnud juba mõnda aega, samuti teeb mulle muret äh, oskuste kohandamine tööturuga. me peaksime tegema kõik võimalikku selleks, et see saaks tegelikkuseks. suur aitäh! suur aitäh, ütleb kolleeg Maltese, ka mina tahaksin kolleeg Žistinat südamest tänada, ta tegi tõepoolest suurepärast tööd. ja see oli väga kõrgel tasemel tehtud töö. see, mis puudutab aja, hariduse kaasajastamist, tuleb rõhutada mm, seda, et me peaksime mitte ainult töövõtjaid, kogu kodan-, kogu kodanikkonda harima ja koolitama. see on väga oluline, seda enam, et eh, kodanikkonda ja tema tähtsust rõhutatakse kõikides Euroopa Liidu põhi, liikmesriikide põhiseadustes, alusdokumentides siin räägitakse, et äh, seni see koolisüsteemi hindamisel on tegemist manipulatsiooniga, me ei räägi sellest ausalt, me ei saa ette valmistada ainult äh, hoolsaid töötajaid, me peame kasvatama ja harima kogu kodanikkonda. ja ma leian, et see, äh, mida selles osas on öelnud kolleeg Žistina, sellel ei ole tegelikult äh, midagi täiendavalt lisada, haridus vajab kaasajastamist, ka tehnoloogia kasutamist, meil teeme ilmselt väga vähe muudatusettepanekuid selleks, et tuua välja täiendavaid aspekte, muuhulgas äh, põgenike äh, integreerimist ja loovmõtlemise arendamist. ka mediaalne kirjaoskus äh, selleks, et noored inimesed suudaksid äh, massimeediaga ümber käia, on oluline selleks, et noori inimesi kasvatada. nii, äh, ja variraportöör, kas teie sooviksite nüüd ka sõna? suur aitäh, proua juhataja. raportöör tahab koostada ju innovaatilist dokumenti, kuid siin on äh, trambitakse uuesti vanadel klišeedel ja mu kahe tuhande viieteist aasta uuringutele toetudes tehakse järeldusi, kuid tegemist polnud väga representatiivse uuringuga, on ju riigid nagu Hiina, Singapur, Jaapan näiteks, kes kasutavad oma SKT-st oluliselt enam hariduse eh, rahastamiseks. me ei rõhuta selles dokumendis eh, hariduse tippkeskuste loomist ja me ei tugine ka eh, PISA uurimist, PISA testidele, selle kohta on olemas ka Soome teadlase uurimus, mis puudut-, puudutab põgenike olukorda ja see uurimus käsitleb viieteist kuni kahekümne aastaseid noori selleks, et näidata ära, kuidas haridus tegelikult toimib, kuidas väga palju lastakse lihtsalt pähe õppida, kui noored ei oska lihtsalt arvutada ega mõelda ja nad ei saa aru, mis tähtsus see kõik haridus, niisugusel haridusel on, kui noored ei oska isegi jagada ja korrutada. meil on äh, äh, väga palju probleeme sellega, et isegi matemaatikat ei osata piisavalt äh, probleeme on autoriteediga klassides, aga teie kaldute sellele, et Mm, te loete üles asju, mida ei oleks vaja teha ja ma arvan, et see on viga, aga me kindlasti teeme omapoolseid muudatusettepanekuid, ehkki neid tavaliselt väga ei järgita, aitäh. suur aitäh. enne kui me läheme järgmiste sõnavõttude juurde, on mul erakordselt hea meel tervitada siin eh, meie külalisi. Eh, kolmteist Tseli piirkonnast, erinevatest äh, valdadest ja ma tervitan meie kolleegi Balutšit meie komisjonis ja ma loodan, et te saate äh, siin nii mõndagi huvitavat teada. nüüd me jõuame järgmiste sõnavõttude juurde ja sõna saab kolleeg Zver maksimaalselt kaheks minutiks. Like äh, suur tänu, äh, ma tahaksin tänada proua Libatškat äh, raporti koostamise väga hea töö eest ja eriti minu äh, fraktsiooni raportöör proua Poskar ka on aidanud kaasa tulemusele viimasel aastal on avastatud mitmeid, avaldatud mitmeid dokumente eh, hariduse parandamiseks, näiteks Euroopa Liidu agenda haridusele, siis noorte agenda ja nii edasi. Eh, samuti ka komisjoni valge raamat eh, Euroopa hariduse tulevikuks paljud nimetavad haridussüsteemi just Euroopa koostöö alusena, samuti ka demokraatlike ühiskondade arengu alusena. Euroopa Liidu poliitikad haridusvaldkonnas on mõnedel aladel olnud edukad, näiteks mm, eesmärgiks on olnud et neljakümmend protsenti noortest aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, saaksid kõrghariduse. aga siin on endiselt paljuid eh, takistusi ja eh, palju on kaasa toonud probleeme siis oskuste mittevastavus, ma olen sellest palju rääkinud ja põhioskused ei ole tingimata alati üle kantavad, näiteks nagu probleemide lahendamine või siis kommunikatsioonioskused ja nii edasi. ja eh, liiga palju tegeldakse nagu igapäevase tegevusega ja liiga vähe majanduse uuendamise ja edendamisega. on eh, vaja eh, juba varasest lapsepõlvest kuni kõrghariduseni seda, et tegeldaks innovatsiooniga. on vaja kinnitada, et koolid oleksid kõige atraktiivsemad kohad mitte lihtsalt äh, traditsioonilised äh, äh, hariduse saamise kohad, vaid et seal oleks kättesaadavad paljud teised infoala, allikad kaasaegse IKT vahendite abil, nagu ütles raportöör. seda saab teha Bologna lähenemisega ja nii, nagu ka raportöör on nimetanud, luues Euroopa hariduspiirkonna koolidele, tänan. suur aitäh, kolleeg Šoidrova, palun. aitäh. kõigepealt tahaksin kõrgelt, hinnata kõrgelt äh, kolleeg äh, Kristiina äh, raportit ja ma leian, et Euroopa Komisjon peaks seda dokumenti põhjalikumalt uurida mina olen tegelikult veidi kriitiline kõige selle suhtes, loomulikult ma öö, hindan kõrgelt seda, et tähtsust, mida kolleeg omistab haridusele, õpetajatele, õpetajaskonnale, innovaatilisuse, näiteks punktides kolmteist kuni kuusteist, kus räägitakse näiteks kooliharidusest, peaksime me ka tegelikult rõhutama komisjoni vastutust kutsehariduse kvaliteedi parandamise eest. me ei saa tegelikult aru siiani, kas komisjon on seda mõistnud ja kas kavatseb kutsehariduse tähtsust eh, senisest enam esile tõsta, kui me räägime aga kõrgharidusest siis loomulikult meil on vaja seda edasi arendada ja kaasajastama, kuid me peaksime rõhutama ka Sorbonni protsessi tähtsust, mis eh, tagaks eh, tipp, ülikooli diplomite vastastikuse tunnustamise, see tähendab, et me peaksime edendama edasi ka Bologna protsessi. Bologna eh, protsess ei ole Eh, jõudnud mitte kõikides riikides oma arengusse sama kaugele ja seda ei olda ka alati kõikjal valmis täielikult vastu võtma. Pole ka selge, kuidas seda saavutada, seda ei ütle meile ka Euroopa Komisjon, milliseid meetmeid rakendada, et äh, Bologna protsessi äh, kõikjal ellu viia ja mida näeb ette raportöör selleks, et seda tehtaks? Allora, grazie, grazie Presidente, grazie Cristina. Kolleeg Morano. tänan. Eh, e non è un ringraziamento così di maniera, ma eh, c'è lo sforzo effettivamente di. tänan kolleeg Kristiinat selle dokumenti eest, mida ta tutvustas. loomulikult on vaja selles dokumendis välja tuua ka need momendid, mis on olulised tuleviku seisukohalt, sellepärast võtsin ma äh, Äh, just sõna, ehkki on muidugi väga keeruline seitsme tuhandesse sõnades, seitsmekümne tuhandesse sõnasse kõik need suundumused äh, paigutada. ma leian, kui te sellega nõus olete, siis me peaksime senisest enam rõhutama koolihariduse tähtsust, üldhariduskooli tähtsust, me peaksime seda teemat laiendama ja süvendama. muuhulgas nendes soovituste sõnastamisel, mida Kristiina oma raportis esitab, see puudutab õpilaste liikuvust, õppeplaane, õpetajate liikuvust. Need on kõik teemad, kus meil kõigil on teatud soove, eeskätt eh, tööturule ettevalmistamise seisukohalt. Need on aspektid, mida Kristina on puudutanud kuid ma leian, et neid on vaja selgemini välja tuua, ma ei tea, kas siin on mingid tõlkeprobleemid, aga kui me räägime eelkooliharidusest, haridusest varases lapsepõlves vanuses null kuni kuus aastat või kas sellest on jutt või vanuses kolm kuni kuus aastat, kas jutt on üldharidusliku kooli ettevalmistusklassidest või äh, laste päevahoiust. ma arvan, et ma katsetan siin selle selgusele jõudmiseks Kristiinaga asja ise nelja silma all põhjalikumalt läbi rääkida. enne kui ma annan taas sõna raportöörile, annaksin sõnda Euroopa Komisjonile. aitäh, aitäh kommentaaride eest tahaks tulla tagasi alguse juurde ja selle juurde, mida siin öeldi, et komisjon on nüüd ambitsioonikam kui enne, nagu öeldud, haridus on oluline, paljud siin on kindlasti sellega nõus, aga on vaja uut ambitsioonikust, ütlemaks, et äh, meil on vaja rohkem ära teha oma pädevuste raames, mitte ainult liikmesriikide tasandil, vaid ka meie koostöös liikmesriikidega et oluline on öelda, et haridus on oluline, haridus on oluline Euroopa Liidu tuleviku jaoks, selleks et noortel inimestel oleksid äh, võimalused elus edasi jõuda, et meil sotsiaalselt äh, ja majanduslikult edasi äh, paremini areneksime, et Euroopa Liit koos püsiks, et meil oleks vastastikune mõistmine kultuurilisel tasandil et ähm, mitte ainult ähm, keskenduda sellele, et tegemist on Euroopa identiteedi arendamisega hariduse ja kultuuri kaudu, me tahame teha rohkemat ja seetõttu ka suur tänu selle raporti eest rohkem saab teha Erasmuse raames, äh, seda on siin aruteludes ka näha, mis tulevad hiljem. Äh, sisulises valdkonnas on võimalik rohkem teha nii ja selleks, et äh, siin reageerida teie märkustele, e, koolieelne haridus, see on väga oluline, väga oluline oleks, et on, et see oleks äh, kõrge kvaliteediga haridus, kui me räägime Euroopa haridusruumist, siis ei tähenda see mitte ainult mobiilsust, vaid peab ähm, olema tagatud ka kõikjal äh, kõrge kvaliteediga koolieelne haridus, äh, oluline on see, et äh, siin ei ole mingit vastuolu äh, kõrge kvaliteediga koolieelse hariduse vahel ja selle vahel, et me tunnustame, et perekondade roll on väga oluline. perekonnad nõuavad paljudel juhtudel väga kõrge kvaliteediga kooliliselt haringut, seda on siin kritiseeritud, et me kes-, tahame keskenduda koolilisele haridusele ja vähendada perekondade rolli, aga see ei ole nii perekonnad nõuavad tihti seda Äh, head koolieelset haridust. ja pädevused jaanuaris äh, tulin välja uue ettepanekuga just nimelt võtmetähtsusega pädevuste arendamiseks, selleks, et tagada tasakaalu äh, võtmetähtsusega hariduste ja aluspädevuste vahel. ja nüüd ka Euroopa haridusruumist, et mis asi see on. me oleme teinud väga palju tööd, proua Šoidrova rääkis siin Bolognast, aga me ei ole rahul sellega, kui kaugele me oleme jõudnud selle protsessiga. Eh, hoolimata mm, pikaaegsest koostööst Bologna protsessi raames on probleeme kõrgkoolidiktorite tunnustamisega, eh, see, ja nüüd on küsimus selles, et kuidas me saaksime teha edasi koostööd selleks, et vähendada neid probleeme, mis endiselt olemas on, sest ei ole arusaadav, et miks praegu on veel endiselt takistusi, kui noored inimesed Euroopas on mobiilsed mõte on siin selles, et me läheks edasi selle protsessiga ja seepärast on meil hea meel ka selle raporti üle, aitäh! aitäh! suur aitäh! Kristiina, veel üks kord, katsetaks kahe minutiga, kui õnnestub. ma tänan kõiki kommentaaride eest, tahaksin kolm momenti välja tuua, kõigepealt kooliharidus igal tasemel on triaad, õpilane, vanus, vanemad ja õpetaja, nad peavad koos töötama. aga ma tahaksin teid rahustada, kes ütlevad, et hariduse omandamiseks pole oluline äh, vanus, haridus on ühiskondliku elu osa ja alus, vaadake palun seda programmi Rasmus pluss kui suurepärased on tulemused, mis on siin ilmnenud. me räägime euroopalikust mõtlemisest, kaasajastamisest, hea praktika vahetamisest, õpilasvahetuses, õpetajate vahetusest, aga samas ka teatud standardite loomisest, mis on vajalik säilitada, kui me räägime Euroopa haridusruumist. paljud kolleegid ütlesid, et et õpilased, üliõpilased ei leia alati individuaalselt käsitlemist, sellepärast ongi vaja kogu haridusprotsessi eh, individualiseerida, seda personaalselt kujundada. siit muidugi tekivad terve rida detailsemat laadi küsimused ja äh, loomulikult äh, seda käsitleti ka juba Euroopa Komisjoni viimastes teatistes. aga mul on väga hea meel, et teie kolleeg väljendasite oma mõtet, et äh, nii mõnigi vana asi on, on, et nii mõnigi uus asi on taas leitud vana Konfutsiuse mõte öö, on aktuaalne ka tänapäeval. seega säilitagem uued tehnoloogiad, tuginedes antiiksele, antiikaegsele mõtteviisile, et öö, suur aitäh, ütleb proua juhataja. kivikotti edasise töö kallal, Kristina kahekümne kaheksandaks veebruariks kella kaheks tuleb esitada muudatusettepanekud. me hääletame komisjonis kahekümne viiendal aprillil ja see peaks, dokument peaks jõudma täiskogule juba juunis. suur aitäh ja ka edaspidiseks kivikotti selle olulise raporti kallal töötamisel. nüüd me jõuame järjekordse raporti juurde, tegemist on Euroopa Liidu noortestrateegia rakendamisaruandega. raportööriks on Eider Karja Sabal-Rubia. jah, nüüd ma annaksin kõigepealt sõna Eiderile, misjärel saab asja arutada, aga palun aitäh, proua juhataja. nagu ma juba ütlesin, räägiksin ma Euroopa Liidu Nord strateegia rakendamise aruande raporti teemal. ma leian, et tulevikku silmas pidades on kõige olulisem, et noorte strateegia poliitika oleks Euroopa Liidu keskne teema. kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust ja Euroopa Liidu poliitilistest prioriteetidest tulevikus, siis me räägime niisuguses valdkonnas nagu kaitse, keskkond ja nii edasi, aga kui me räägime noortest, siis me ei räägi kunagi sellest, kuidas oleks võimalik välja töötada Euroopa Liiduline kõikehõlmav strateegia, me räägime üksikutest projektidest nagu Erasmusest ja nii edasi, aga meil on oluline Euroopa Liidus tervikuna mõista, et noortepoliitika on kõiki elualasid äh, hõlmav äh, teema ja me peame erinevate arutelude kaudu seda, et jaa, on nagu mosaiigi tükikesed, mida on kokku kantud, aga tervikstrateegia puudub. seda kõike silmas pidades äh, püüdsin oma raporti koostada ka viies osas selleks, et analüüsida noortestrateegia praegust olukorda ja seda, mida, tegin ettepanekud, mida võiks teha tulevikus ma leian, et meil on oluline öö, äh, omada head alust ühiste eesmärkide väljatöötamisel ja edendada dialoogi noorte inimestega. eesmärgid on sõnastatud üldiselt ja väga paljudes äh, momentidel puudub ka võrdlusalus, äh, et rääkida strateegiasse seda hinnata. ma leian, et teemad, mida me peame käsitlema, on noorte osalus. meil on vaja strateegiat, mis tõepoolest toimiks ja see on, põhieelduseks on see puhul see, et noored, eh, noorsoorganisatsioonid, poliitilised noorsoorganisatsioonid osaleksid selle noorsoopoliitika koostamisel, hindamisel ja analüüsimisel. samuti teeksid seda erinevate noorsoopoliitika instrumentide puhul. me peame näitama noortele, et nad saavad rohkem osaleda ja et nad tunneksid, et kõik soovivad, et nad seda teeksid noortepoliitika puhul ei saa kuidagi üle ka ümber tööhõive teemast. jah, tööhõive kasvab, kuid noorsoo-, noorte tööpuudus on endiselt liiga suur ja töö olemasolu on noorte inimeste jaoks siiski väga oluline. see teema tõusetub loomulikult ikka ja jälle, kuid me oleme sunnitud noortestrateegia puhul seda veel kord kordama, sellepärast et noorte tööõigused, noorte sotsiaalsed õigused, töölepingud, tänane tööhõive ja selle seis on ju väga tihedalt seotud ka noorte sotsiaalse e, elu ja sotsiaalse staatusega. veel üheks väga oluliseks teemaks, mida tuleb kindlasti strateegia puhul käsitleda, on haridus. jah, me just rääkisime siin hariduse erakordselt suurest tähendusest. ma leian, et raportis on see kõik ka kirjas. E, selge on see, et noortepoliitika üheks sambaks on haridus, üks olulisi, kõige olulisemaid sambaid seda rõhutati juba praeguse strateegia puhul, kuid ma leian, et me peaksime siin viitama täiendavatele võimalustele, eh, sest et eh, tööhõive ja hariduse samba kõrval on veel mitmeid eh, meetmeid ja võimalusi, kuidas olukorda parandada, näiteks laste garantii, laste tagatised siis eh, kodanikkonna tunne, sotsiaalse kuuluvuse tunne, sotsiaalse kooselu tunnetamine, need on noorte inimeste jaoks väga olulised, kui mitte põhilise tähtsusega teemad, selleks, et kasvada üle nõnda öelda noorukist täiskasvanuks, säilitamaks ka eh, interneti kasutamisel eh, oma psüühiline tervis. täiskasvanud pole sageli võimelised eh, noortega nend-, mis puudutab internetti, eh, suhtlema ja neist selles massimeedia teemadele käsitledes, sotsiaalmeedia teemade käsitlemisel eh, aru saada, lisaks sellele kõik need keerulised teemad nagu võõrviha, ja nii edasi, mida on samuti vaja käsitlema. loomulikult on oluline eh, kogu strateegia rahastamine, eeskätt silmas pidades järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmist. noortestrateegia programme ei ole mitte pelgalt vaja kaitsta, sest nad on väga teovõimelised ja räägivad nõnda öelda iseenda eest seepärast me tahaksime, et äh, rahastam-, Erasmus pluss, äh, loov Euroopa ja nii edasi programmide jaoks rahastamine kasvaks. loomulikult on oluline, et see kasvaks ka Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Solidaarsusfondi jaoks. tegelikult me ei tea, kuhu me selle kõigega välja jõuame, aga öö, äh, rõhutan rahastamise olulises, olulisust veel kord ja see oli siis nagu tegelikult praeguse lühike raporti kokkuvõte. Äh, ma olen valmis teiepoolseteks parandusettepanekuteks ja täiendusteks ja selle eest tänan teid juba ette. suur aitäh, Heider. ja nüüd saavad sõna äh, variraportöörid, kolleeg Malinov, palun. tänan kõigepealt tahaksin kolleegi õnnit-, õnnitleda hea töö eest. see on väga heaks aluseks meie tulevikutööle. mulle meeldis väga see ka, kuidas te oma probleemide lahendamise korraldasite, see on alati väga tervitatav eh, tulevikutöö vaatevinklist, ehk te tegite seda peatükkide kaupa eh, mis nüüd puudutab esimest eh, hinnangut teie strateegiale, kuna see esimene hinnang juba avaldati ah,, strateegia juba avaldati, strateegia hindamine on küllaltki keerukas, sest puuduvad konkreetsed indikaatorid ja seetõttu on tähtis, et me jagaksime oma arvamusi ja ka referentside raamistikku. meil on vaja rohkem vahendeid äh, et hinnata strateegia äh, edukust, kuna paljud inimesed olid väga skeptilised, kuna me teame kõiki neid asju noorte kohta ja need on erinevad äh, poliitikavaldkonnad nagu haridus, tervis, äh, spordiküsimused, mida see peaks hõlmama ja üks headest asjadest, mis kõigi arutelude tulemusena tekkis, on see, et osalised ehk noorteorganisatsioonid said palju avalikku tähelepanu ja see on väga oluline selle hindamisel, mitte ainult tulemuste mõttes või praktiliste tulemuste mõttes, mida väga polegi, vaid just selles mõttes, et osalejad leidsid, et see oli väga kasulik. ja see on võib-olla selle strateegia senini kõige positiivsemaid tulemusi. ja muidugi me töötasime ka selle mõtte kallal, et spetsiifilised noorteinitsiatiivid on üks asi ja see sektoreid Äh, katvate initsiatiivide küsimus on teine asi. ma tahaksin teha ühes küsimuses äh, spetsiifilise ettepaneku. lihtsalt äh, tahaksin küsida paar sõna laste garantii kohta. kas seda on mõtet siin nimetada? Ehm, mul on selles osas põhimõtteline vastulause, ma ei leia, et see peaks eh, noortestrateegia osa olema, aga küsime komisjonilt, eh, millised on nende argumendid, et seda siin nimetatakse. ja ma tahaksin veel ka eh, siis tuua välja järgmise, paljud noored inimesed ei aktsepteeriks mõtet sellest, et Äh, aktiivne kodakondsus, äh, suurem kaasatus äh, kõigisse nendesse küsimustesse oleks tervitatav. Nemad pigem näevad seda koormana. kuidas me motiveeriksime neid inimesi, et nad hakkaksid asjadest nii aru saama, et see on osa nende õigustest ja ei räägiks aktiivsest kodakondsusest kui üleliigsest kroom-, koormast. ei ole väga entusiastlikud nad selles küsimuses. ma olen tegelikult tavaliselt väga range, sest aja suhtes, kõigi suhtes, kõigil peaks kehtima samad reeglid. suur aitäh, ütleb variraportöör, et see on väga konstruktiivne raport, ma jagan selle raporti kriitilist põhitooni, mida ta kasutab Äh, sest et äh, kogemuste võrreldavus riikide vahel selleks, et noortestrateegiat edasi äh, kujundada ja selle rakendamisaruandest rääkida, on väga olulised. ma rääkisin juba raportööriga sel teemal ja, ja seal vaatamata positiivsetele teatud kogemustele on vältimatu, et see strateegia vajab täielikku elluviimist liikmesriikides. see on, seostatakse seda makromajandusliku konditsionalismiga ja makromajanduslike tulemustega alati räägitakse erinevatest fondidest ja nende kasutamisest selle asemel, et arvesta-, selle asemel äh, aga jäetakse noorte strateegia äh, vaeslapse ossa. nüüd, kui me räägime osalusvõimalustest, siis ma olen teiega nõus, me peame suurendama vabatahtlike äh, töö määra. me ei pea mitte ainult rääkima tõrjutud vähemustest, vaid tunnistama seda, et ränne ja öö, ränne ja rännet ka toimetulemine on Euroopa Liidu ühiskondades järjest suurema tähtsusega. me peame öö, pöörama tähelepanu noorte tööpuudusele, mis on vaieldamatult noorte strateegia rakendamise üks alustalasid ja sellepärast olen raportiga rahul ja mul on hea meel edasise koostöö üle. suur aitäh! proua Pilt, palun, kui te soovite. aitäh! Need lahendused, mis te olete välja pakkunud minu meelest on need üsna naeruväärsed Äh, võttes arvesse nende noorte olukorda, kes äh, esimest korda alates Teisest maailmasõjast äh, on ohus, et nad elavad halvemas olukorras kui nende vanemad probleemiks ei ole mitte esimese töökoha leidmine, äh, sellise vabatahtliku töö leidmine nagu Euroopa Solidaarsuskorpus, vaid tegelikult nad ei saa mitte mingit vajalikku infot nendest programmidest, mis ei ole koos, äh, kooskõlas tööeluga. tegemist on äh, nõiaringiga töökoha ja tööturuameti vahel praegu e, on keskmine vanus, mil leitakse e, esimene stabiilne töökoht, on kolmkümmend aastat, et viis kuni seitse aastat e, veedetakse igasugustes kahtlastes praktikakohtadel, vabatahtlikel töökohtadel või piir-, või tähtajalistel lepingutel, nii et vaja oleks stabiilset töökohta, juurdepääsu elukohale, ja asutada perekond. minu ähm, nooruses pöörati erilist tähelepanu kutseõppele, kutseõppeline oli väga oluline, see võimaldab äh, meie kultuurikomisjoni raames äh, arendada väl-, pöörata tähelepanu erinevusi, erinevustele liikmesriikide vahel ähm, ja see võimaldab noortel äh, jätkata oma vanemate ja vanavanemate tegevust ja leida tööd ja siis te olete üllatunud, et sündivusarvud Euroopas on vabalanguses. meie noortel on tõesti vaja korralikku kohu, kohta meie ühiskonnas nagu eelnevatel põlvkondadel et äh, me ei tohi neile anda põhjendamatut lootust, mis alati lõpeb pettumusega, aitäh. aga komisjon, palun. suur tänu, äh, lugupeetud raportöör ja variraportöörid, teie seisukohtade eest äh, ma tahaksin tervitada seda tõsiasja, et parlament seda arutelu peab ja et äh, te räägite noorte inimeste tulevikust. meiegi arvates on see väga oluline ja see on ka väga õigeaegne, sest äh, nagu te teate, me uuendame noorte strateegiat, Euroopa Liidu noorte strateegiat ja selles kontekstis ongi vaja äh, järele mõelda ka MFF-i tulevikust ja noorte perspektiivist, ka see, meie jaoks on see väga oluline. me nõustume suuresti muidugi kõigi teemadega, mida on nimetatud nagu demokraatlike noorte inimeste kaasatus otsustesse, meil tuleb neid kaasata kodanikuühiskonda, et edendada oma kodanik-, kodanikukohustust ja samamoodi sellised küsimused nagu tööhõive ja paljud muud küsimused, millele me samuti oleme tähelepanu pööranud. me soovime praegu rõhutada veel ka seda, et siin oli kommentaari strateegia indikaatorite kohta me praegu alles töötame noorteraporti ka ja eh, selle kevade lõpupoole tulevad ka uued ettepanekud strateegia osas eh, samuti eh, siis selle osas, milliseid indikaatoreid kasutada selleks, et hinnata, kuidas see mõjutab noori inimesi. ja selle strateegia koostamine toimub liikmesriikide abiga ning äh, ma võin juba praegu äh, öelda, et äh, praeguseks liikmesriikidest laekunud raportid on väga positiivse sisuga, samuti nende rakendamise osas on tagasiside olnud positiivne. aga muidugi on üles kerkinud hindamise kohad ja ma siin detailidesse ei langeks vaid eh, tahaksin pigem öelda, et on tulnud ettepanekuid väga konkreetsete meetmete kohta. ja meil on eh, nüüd olnud aasta, kui me oleme kuulanud eh, seisukohti ja millised on huvitatud osapoolte vaatevinklid, seega me päris palju aega eelmisel aastal kulutasime just kuulamisele ja eelmisest maikuus oli eh, noortekonverents Brüsselis, eh, seal kõlasid nende seisukohad ja eh, kõlavad veelgi. samuti Noortefoor Foorum ja noorte esindajad on ähm, otsustanud äh, juurutada struktureeritud dialoogi noorte strateegia teemade arutamiseks ehk äh, nende sisend sellesse arutelusse saab olema väga viljakas. mis aga puudutab äh, tõendeid Eh, ning eh, materjale ja arvamusi, mis eh, hindamisel võivad osutuda kasulikuks strateegia kasulikkuse osas, siis seda peame me arutama tulevikus. suur aitäh, Silvia Kosta, lühidalt palun. jah. asi polnud päris selge mu jaoks, seetõttu palusin veel kord sõna jah, proua raportöör, me saame väga paljudki toetada, mis teil on selles projektis kirjas. noorsoopoliitika konverentsis eh, eh, kuulamised kui järgmine faas ja olemasoleva noortestrateegia läbivaatamine, ümbertöötamine, see on tõepoolest väga õige aeg eelne eelarve mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmist, kuid me peame ka arvestama noorte soovi ühineda, on olemas ju võimalus teineteist vastastikku õpetada. me vajame institutsioonide vahelist ko-, töörühma, mis saaks ka oma poolt äh, pakkuda võimalusi äh, selle kõikehõlmava teema kohta. me saaksime sisse viia platvormi, kus me saaksime käsitleda eks post eks ante momente mõnes riigis nagu Austrias on seda juba tehtud. ma leian tööhõive on muidugi väga oluline, kuid meie kui kultuurikomisjon peaksime mõtlema ka sellele, et äh, koolitee poolelijätjate teema on väga oluline, kui me vaatame siin äh, äh, kui me püüame tõmmata siin väga selget joont koolituse Eh, ametialase väljaõppe, hariduse ja nii edasi vahele, kui me tahaksime aga selle asemel rääkida nende teemade omavahelisest suurest seotusest, siis me peaksime rääkima ka haridustee lõpuleviimisest. nii mõnigi ütles siin, et haridus on väga suureks eelduseks kutse ellu sisenemisele, siin räägiti ka rändest ja selle kohta on olemas Euroopa Ametiühingute koondisel ette valmistatud väga põhjalik äh, analüüs ja uuring, äh, kus näidatakse ära, kuidas oleks võimalik rändetaustaga noori senisest paremini ühiskonda kaasata. Eider, püüa kolme minutiga kogu asi nüüd kokku võtta. aitäh, teen, äh, saan tõesti väga lühidalt teha. Silvia õigusega lõpus ütles, et äh, me ei saa siin selget joont tõmmata sektorite ja vanuserühmade vahel, et me peame vaatama kogu seda haridusprotsessi ja ka sotsiaalseid protsesse, et meil on tegemist pilootprojekti faasiga, aga see on selle aluseks, et äh, noorsoopoliitika äh, lõpuks saaks hea lähtekoha ja siin tehti ka üks äh, väga huvitav märkus, et tõesti on see niimoodi, et osa noortest on väga aktiivsed, liituvad noorteorganisatsioonidega, Silvia rääkis ka sellest. ja lihtne on leida kontakti nende noortega, aga teisalt on ka teised noored, kes ei arva, et äh, sellised asjad oleks vajalikud ja nendega me peame rohkem tegelema me räägime noortest, aga äh, sama võib öelda teiste vanuserühmade kohta, kes äh, ei saa aru, mis on nende jaoks äh, vajalik, et võiks osaleda poliitilises otsustusprotsessis, et me peame sellega tegelema. on osa ühiskonnast, kes ei tunne võib-olla tingimata, et neid, nad oleks kõrvale jäetud, aga igal juhul ei arva, et nad taha, et pea, et nad peaksid äh, andma oma panuse või igal juhul nad ei osale. ja me peaksime just seda, sellega tegelema, aga muidu tänan teid teie märkuste eest ja eks ma siis ootan teie ettepanekuid ja tahaks äh, öelda välja veel selle, et alguses ma ütlesin, et äh, oluline on, et me kodanikuühiskonna esindajaid kaasaksime ja raportit koostades ma rääkisin komisjoni esindajatega, noorteorganisatsioonide esindajatega ja paljud minu raportis olevatest ettepanekutest ongi tulnud nendest kõnelustest, mis mul olid noorteorganisatsioonidega ja nende, neid tänan samuti aitäh ja palju edu siis äh, edasise töö käigus äh, selle väga olulise raportiga, sest äh, see on ju tulevikku viitav raport, näitab meile seda, et milline võiks olla meie tulevik, tulevikustrateegia, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine märts kell üksteist, hääletus kultuurikomisjonis toimub kahekümne viiendal aprillil ja loodetavasti tuleb see raport siis mais täiskogul hääletusele. suur tänu selle senise eest ja jätkame nüüd e, arvamusega e, algatusraporti kohta. tegemist on Euroopa Komisjoni seitsmenda aruandega, mis puudutab majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamist Euroopa Liidus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 tervist, selle arutelu lõpuks võib-olla ka kuuleme seda maagilist sõna lõunapaus. aga äh, ma äh, saatsin komisjonile kirjaliku küsimuse, mis puudutab kultuuripärandi kaitsele eraldatud vahendeid viimase kahe äh, finantstsükli vältel. ma sain selle vastuse kätte pärast äh, muudatusettepanekute saamist, nii et ühe miljardi eurot ma liidan siia, ehk siis äh, üksteist miljardit eurot on täiesti arvestatav summa, aga olulisem veelgi on see, et kuhu see raha kasutatakse meil on häid praktikaid, väga strateegiliselt paigutatud investeeringuid Euroopa vahenditest, mis on kaasa toonud kogu piirkondade arengu, aga kahjuks on näiteid ka, mis on negatiivsed, mille tulemuseks on olnud negatiivsed tagajärjed. näiteks halvasti Äh, renoveeritud monumendid või siis äh, halvasti restaureeritud äh, objektid. nagu ma olen öelnud, kõikidel aruteludel pärandi aastal on väga tähtis see, et me sõltuvalt projektist läheneksime alati strateegiliselt ja oluline on, et liikmesriikidel oleks nii keskpikk kui ka pikk strateegia kogu oma territooriumile pärandi osas. ning ärgem unustagem ka majandusküsimusi, viimaste aastate uuringud on selgelt näidanud, et äh, need investeeringud, juhul kui ei ole tegemist äh, mingi heategevusega, suudavad tekitada raha nii turismist, äritegevuse tulemusena, mis kaasneb. ja mind väga üllatas see, et komisjon seitsmendas raportis üldse ei nimeta kultuuri, kuid ma loodan, et kõik need aspektid, mis on minu arvamuses kirjas, siiski kajastuvad järgmises raportis. ma Äh, loodan, et te toetate mind äh, ning toetate seda, et haridus ja kultuur ei jää ühtekuuluvuspoliitika teiseseks aspektiks. suur aitäh, Diakonu. alustame variraportööridest. ja seega saab sõna kolleeg Bogdan kaheks minutiks. aitäh, proua juhataja. eeskätt tahaksin tänada raportööri selle arvamuse eest. ma arvan, et haridus ja noorsugu, neil on mõlemal väga tähtis roll Euroopa lisandväärtuse tagamisel kõikides eluvaldkondades, muuhulgas ühtekuuluvuse tugevdamise kaudu. tahaksin rõhutada et meil on Euroopa Sotsiaalfond, meil on Euroopa Regionaalse Arengufond, meil on eh, noorte tööhõive algatus ja meie äh, fraktsiooni jaoks on väga oluline, et loovme eh, äh, majandust ede-, arengut tõhustataks. meil on vaja luua vastavad klastrid Äh, ka loovmajanduses. kui me räägime loovusest, siis on väga palju väga äh, loova mõtlemisviisiga ettevõtteid, kuid meil puudub tegelikult tervikinformatsioon äh, nende rakendatavatest, nende ettevõtete rakendatavast programmidest ma arvan, et me peaksime suurendama eh, niisuguste loovmajandusettevõtete osalust, aga me peaksime neil ka toetama muuhulgas ühtekuuluvus ja investeerimisfondide vahendite abil. mul on küsimus. millistest ühtekuuluvuse rahastamise eh, ajavahemikest või aastatest me räägime. loomulikult esindan ma ka raportöörile või arvamuse koostajale omapoolsed muudatusettepanekud, tänan. aitäh. Silvia Kosta, palun. aitäh, ma tahaksin äh, raportööri väga tänada, äh, variraportööri täna on meil äh, olnud võimalik teha head tööd. ma arvan, et see lähenemine on veenev, võib-olla paari asja võiks veel lisada, aga mm, väga oluline seoses äh, komisjoni raportiga on see, et seal üldse kultuuri ei mainita ja seetõttu on väga oluline see, mida just mainiti, et kultuurikomisjonis äh, me oleme võtnud ette, et me teeme koostööd äh, Regionaalarengu komisjoniga ja võib-olla oleks ka huvitav kuulda Regi peadirektoraadi arvamust. väga raske on seda muidu muuta või kaasa rääkida ja teiseks on minu meelest väga oluline, et järgmisel programmiperioodil äh, pandaks paika temaatilised spetsiifilised äh, valdkonnad, kultuur ja haridus. Äh, need, kes eelmise programmiga tegelesid, need teavad, kui raske see oli, et kultuur äh, Äh, kohta mingeid äh, spetsiifilisemaid asju ei öeldudki, see oli äh, aga meie jaoks väga oluline, nii et väga hea ettepanek teie poolt, olen sellega nõus, oluline on, et me seda linnalist dimensiooni või, või maadimensiooni kultuuripoliitikas rõhutaks, et me viitaksime loomemajandusele ja ma arvan, et tuleks ka rohkem investeerida teadmistesse, oskusteabesse, uutesse pädevustesse mis, millest on kasu äh, kultuurivaldkonnas juhtimises ja ka teadusuuringutes. siin ei ole mingeid indikaatoreid, me oleme alati nõudnud neid, äh, me peame regionaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika mõju kultuurile mõõta suu-, saama ja ma arvan, et see on väga suur puudujääk. minu meelest oleks väga huvitav, kui me teeks selles äh, küsimuses rohkem tööd, et me paneksime paika kvaliteedistandardid restaureerimise jaoks näiteks ja muude sarnaste tegevuste jaoks kultuuripärandi haldamise jaoks tervikuna, nagu me seda viimases äh, raportis nõudsime. ja viimane aspekt minu meelest on väga oluline see, et me ütleks, et investeeringud digitaalvaldkonda, lairibaühendusse või ultralairibaühendusse, kogu sellesse materiaalsesse taristusse, ka muuseumitesse, et need puudutavad ka muuseume, ja muud vald-, sarnast, sest tihti neid teemasid üldse ei käsitleta seoses oluliste sekkumistega infrastruktuuri, infrastruktuuri, mida rahastatakse ühtekuuluvuspoliitika raames. aitäh ja proua Evans, palun. Um, tänan, eh, esinaine. ma tahaksin eh, raportööri tänada ainult paar kommentaari. kõigepealt eh, neljas punkt on äärmiselt oluline. siin on äh, otsene viide kultuurile ja haridusele, me kõik teame ühtekuuluvuse suurt tähtsust äh, nii majanduse arengus kui ka muus arengus ja teame ka kultuuri ja hariduse olulist äh, tähtsust ja see on oluline identiteedi osa, samuti ühtekuuluvuse ülesehituseks on majandus äh, väga tähtis, samas on ka teada see, et äh, endiselt eksisteerib äh, suur ebavõrdsus ja me tunnustame panustamist kultuuri ja haridusse ja see on oluline selleks, et tulevikuprojektid oleksid tõhusad. tänan suur aitäh! tahaks küsida, kas äkki tahab Euroopa Komisjon sõna saada? palun! Yes, um... suur tänu! jah, ma tänan selle huvitava panuse eest, mis annab sissevaate ka eh, tulevastesse raportitesse. loomulikult tahaksin ma ka äh, tunnistada seda, et kultuuri käsitlemisel on muidugi paranemisruumi. mis aga puudutab ühtekuuluvusraportit, selle kohta ütleksin paar sõna, sest seda me ju arutame. see peamiselt on regioonide arengut kajastav raport. see ei ole mitte raport, kus äh, räägitakse ühtekuuluvuspoliitika senistest saavutustest või äh, finantseerimisest, vaid äh, sellest, kuidas regioonid on arenenud. see ei ole küll mingisugune vabandus, sest teada on, et kultuur või ütleme, mingis mõttes kultuuri äh, käsitletakse ebapiisavalt ja haridust äh, rohkem, samas kultuur on arengu vaatevinklist äh, äärmiselt oluline ka regionaalarengu vaatevinklist ja loomulikult te näete ka seda, et Äh, seal on palju informatsiooni, äh, mis annavad ülevaate haridusest regioonis, aga kultuuri kohta mitte nii palju, äh, sellepärast et informatsiooni ei ole piisavalt meil oleks väga hea meel seda tüüpi raportites käsitleda ka kultuuriküsimusi, kui meil oleks infot rohkem, seepärast kindlasti oleks võimalik rohkem sünergiat kasutada, et selle aspekti andmeid lisada, sest see on ettevalmistusprotsessi vaatevinklist oluline osa tähen-, tänan. suur aitäh ka selgituste eest, kui aga andmeid ei ole, siis järsku võiks liikmesriike üles kutsuda neid andmeid esitama järsku oleks see ehk see võimalik esimene samm õiges suunas. proua Diakonu, teil on lõppsõna. palun vabandust, kolleeg Diakonu. aitäh, härra Venta, üksteist miljardit on kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. me ootame endiselt äh, vastuseid ministeeriumitelt ja komisjonilt ja saadame need teile meili e, emailiga. proua Costa ja ka komisjon. meil oli palju vestlusi komisjoni esindajatega, me äh, küsisime nii palju küsimusi kui võimalik ja üks kõige šokeerivatest äh, vastustest ja mul on hea meel, et me oleme sellest edasi liikunud, oli komisjoni poolt järgmine. Nad mainisid alguses kultuuri, aga siis unustasid selle lõpuks ära ja mõtlesid, et keegi ei märka seda. võib-olla oli tegemist õnnetusega, sest tänane vastus komisjonilt on, annab meile rohkem lootust tuleviku jaoks. mis on kõige olulisem, on see, et äh, me kõik peame siin kultuurikomisjonis tegema jõupingutusi, aga me kõik äh, peame kultuurile lähenema hariduse osana, sellepärast et see on äärmiselt oluline hariduse osa, muidu me ei saa seda teisiti kohelda. väga oluline on see, et selles valdkonnas, kultuuri ja ede-, hariduse valdkonnas tuleb teha koostööd ja nii tuleb seda välja tuua ka kõnedes, aruannetes, raportites, poliitikates see ei tohiks jääda tühjaks sõnaks, vaid see peab olema tõesti väga oluline aspekt, ühe, üks kõige olulisematest aspektidest hariduse ja, ja teabe kohta, mis puudutab Euroopa ülesehitust, Euroopa ideid. võib-olla teist, teised valdkonnad saavad üles näidata mingisuguseid arvnäitajaid, aga meil kultuuris neid ei ole pigem aitäh! ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes veebruar kell äh, neliteist null null, hääletatakse kahekümnendal märtsil kultuurikomisjonis ja soovin teile palju edu äh, edasiseks tööks selle aru, äh, selle arvamusega. ja nüüd viimane päevakorrapunkt, tegemist on suletud uste taga toimuva päevakorrapunktiga ja seetõttu ma palun kõigil, kes ei ole Euroopa Parlamendi liikmed või ei tööta Euroopa Parlamendis, siit ruumist lahkuda ja teha seda võimalikult kiiresti ja võimalikult vaikselt. on teil